suur tänu ja ma ei näe, et järgmist kõnelejat oleks ja sellepärast lõpetame selle teemaga ja läheme edasi lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse juurde Euroopa Liidus. ja nüüd esimesena Renew fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Kallaher. tahan kohe alguses öelda, et ma tervitan võimalust praegu sõna võtta ja tähtis on, et komisjon kohe asuks tegutsema ja astuks vastu illegaalsete koerte ja kassidega kauplemisele ja kõik need loomakasvatused, mis kõikjal Euroopa Liidus tegutsevad, tuleb nende tegutsemine lõpetada. ja ma arvan, et meil asub kohustus, me oleme tsiviliseeritud ühiskond, vähemasti tagada, et need äh, sellised kasvatused oleksid, kus kasvatatakse koera, kutsikaid ja kassipoegi, oleksid registreeritud ja et oleks regulatsioon, mis nende tegevust reguleerib. väga palju kuritegevus on sellesse tegevusse segatud. Ehm, sellel on tagajärjed inimeste tervisele, kui ehm, vaktsineerimata loomad ringi liiguvad, see on ka loomade heaolu probleem ja komisjon peab tagama et meie siseturul äh, ka oleksid need loomakasvatused ähm, kontrolli all ja seal oleksid normaalsed tingimused. proua Tali, aitäh! mul on hea meel, et ma saan toetada seda resolutsiooni ettepanekut ja ma toetan algatusi, mis on tehtud selleks, et ebaseaduslikku kaubandust lemmikloomadega ohjata. väga palju inimesi ka meil on kohtu alla antud selle eest, et ta inimesi on väga julmalt kohelnud. see probleem on Iiri rahva jaoks väga oluline ja kahju, et regulatiivsed asutused ei ole olnud piisavalt tugevad jõustamaks meie ettekirjutusi. me tegime muudatusettepanekuid, kus me eh, kutsusime üles kohustuslikus korras eh, registreerima selliseid loomakasvatusi ja võtma meetmeid, et produkte ei aretataks ega turustataks lemmikloomi nii, et see kahjustab nende heaolu. toetasin seetõttu resolutsiooni. suur tänu ja järgmine härra Veimers um.... Ähm, förra året så kom lilla Astrid. Suur tänu, möödunud aastal võtsimegi meie lemmikkoeraks spanieli, lemmikloomaks. ostsime selle eh, koera ja saime teada, et ta on Belgiasse tulnud Slovakkiast ja kui me läksime siis rutiinseks kontrolliks loomaarsti juurde, siis kuulsime seal, et eh, esineb süstemaatilist pettust lemmikloomadega kauplemisel et äh, manipuleeritakse sünniandmetega ja üritatakse kutsikad võimalikult kiiresti turule saata palju varem kui kaheksanädalased kutsikad tulevad turule. ja selline kohtlemine tekitab eluaegse trauma loomale. jäävad äh, õigel ajal ka saamata vaktsiinid äh, mina hääletasin nüüd selle resolutsiooni ettepaneku poolt, mis nõuab ka, et registreeritaks lemmikloomad ja nende kasvatused. suur tänu, järgmine härra Pospišil. ma tänan mul on hea meel selle üle, et kuussada saadikut toetasid resolutsiooni ettepanekut, mis Äh, on ebaseadliku kaubanduse vastu lemmikloomadega, see on väga tugev signaal selles mõttes, et Euroopa Liit näitab, et ta tahab äh, sellise mm, smugeldamise vastu võidelda ja loodetavasti Euroopa Komisjon nüüd resolutsioonile tuge, tuginedes äh, tõesti võtab meetmed, et tuh, kümned tuhanded kutsikad ja kassipojad Ida-Euroopast, mis aastast aastasse tulevad Lääne-Euroopa riikidesse ja maha müüakse, ei peaks kannatama. väga hea, et see resolutsioon sai sellise laiapõhjalise toetuse ja ma kutsun üles komisjoni peatama <clears throat> ebaseaduslik tegevus ja äh, nagu ma ütlesin, ükski liikmesriik üksinda selle suure probleemiga toime ei tule, sest see on üle-euroopaline, nii et suur tänu selle ettepaneku eest. Äh, härra Boltšak on järgmine. Äh, ma tänan, mina olin kaasraportööriks sellel resolutsioonil ja loomulikult ma toetan seda resolutsiooni ettepanekut ja mul on hea meel selle üle, et ainult kolm kolleegi hääletasid vastu nii et äh, fraktsioonide ülene toetus oli meie resolutsioonile. loomulikult äh, üksikud liikmesriigid selle probleemiga toime ei tule omaette, sest organiseeritud kuritegevus on asjasse segatud, see on kohutavalt kasumlik piiriüleselt kaubelda lemmikloomadega ja lemmikloomad kannatavad selles protsessis ja ka tarbijaid eksitatakse. moonutatakse ka meie siseturgu. kõik see nõuab, et Euroopa Komisjon asuks tegutsema. ma olen pisut pettunud selle üle, mida ma kuulsin eile komisjonilt. ma loodan, et komisjon mõistab, et tuhanded ja tuhanded inimesed tahavad, et komisjon asuks tegutsema. suur tänu, kuue fraktsiooni nimel härra Pompard. suur tänu, proua president, kolleegid ebaseaduslik lemmikloomade kaubandus on nagu kangreen Euroopa jaoks ja seda juba aastaid ja see on ähm, narko- ja relvakaubanduse järel kõige suurem ebaseaduslik äri äh,. igasugused sotsiaalmeediakanalid, internet on väga sobiv äh, ebaseaduslikuks äh, loomakaubanduseks. üheksa miljonit äh, pöördumist oli äh, tehtud eelmisel aastal selleks, et päästa sellised loomad kõige suuremad kaotajad on lemmikloomad, tegemist on ebaseadusliku äriga, kuritegevusega, ehm, lemmikloomakutsika vabrikutega, kus loomi ei vaktsineerita, ei hoolitseta nende eest, neil ei ole ka e, kõige elementaarsemaid e, hügieeni ja elutingimusi tagatud ja neid transporditakse üle kogu Euroopa loomade registreerimine peab olema kohustuslik ja harmoneeritud, et saaks võidelda lemmikloomade ebaseadusliku kaubandusega. ootame, et selline kaubandus ära keeldaks, keelataks, sellepärast toetasin resolutsiooni. suur tänu ja meie viimane sõnasoovija on härra Putošrinju fraktsioon. ma tänan proua juhataja. kaks nädalat tagasi ma korraldasin oma kodulinnas Rumeenias arutelu just sel teemal, lemmikloomade kaubandus. lemmikloomad on meie parimad sõbrad ja väga hea, et nad nüüd on pälvinud meie tähelepanu ja me võtsime vastu resolutsiooni, sest on vaja eh, ebaseaduslik kauplemine lemmikloomadega lõpetada. me peame mõtlema nende heaolu peale tähtis on, et lemmikloomad tooksid oma uutele omanikele ainult rõõmu ja mitte ei oleks rahalise tulu saamise objekt. nüüd on vaja palju rohkem ära teha lemmikloomade jaoks, arvestades, kui tähtsat rolli nad etendavad meie elus, mitte ainult reguleerida kaubandust, me peame mõtlema ka nende heaolu peale. paljud kassid-koerad on hüljatud seetõttu, et neid lihtsalt enam ei taheta. see on kurb reaalsus ja vabaühendused, kes tegelevad hüljatud lemmikloomadega, teavad, kui kole see nähtus on. ka see vajab reguleerimist. mida teha siis eh, kasside-koertega, keda omanikud enam ei taha, kes jäetakse kuhugi tee äärde maha? me peame mõtlema Euroopa Liidu õigusakti peale, mis kaitseb ka hüljatud loomi. Need soovimatud eh, kassipojad ja koerapojad vajavad meie tähelepanu, midagi tuleb ära teha, aitäh Thank you, nagyon köszönjük, Botos úr. suur tänu, härra Botos. lemmikloomade ebaseaduslik kaubandus Euroopa Liidus. selle teemaga me oleme nüüd äh, lõpetanud, oleme kõik hääletuste selgitused ära kuulanud, suur tänu kõigile. ja nüüd saab sõna härra Lukmans kes tahab Thierry Marianile vastata? selles osas, mis toimus enne hääletusi. suur tänu, suur tänu. ma tahaksin tõesti vastata äh, Eh, selle isiklikule küsimusele eh, härra Glüksmanilt ja aitäh, et te andsite mulle eh, sõna, isegi kui siin ei ole eriti palju rahvast. nüüd ma saan vabandada, vabandada eksimuse pärast, ma tõesti siiralt kahetsen oma eilse sõnavõtu lõppu, ma rääkisin tõesti surve all, ma nägin, et juba hakkab haamer langema, kõneaeg saab otsa ja ma tõesti vabandan, et selle asemel öelda, et terroristide eliminatsioon või elimineerimine, ütlesin äh, mustlaste elimineerimine ja muidugi seda saab kvalifitseerida vihakõneks, aga ma ei tahtnud sugugi seda nii-öelda. Äh, ma jätan siiski ÜRO-le viimase sõna, kes juba eelmisel aastal ütles, et Idlib on terrorismi kõige suurem Ähm, kasvulava. suur tänu, kallis kolleeg, me võtsime teie avalduse teadmiseks ja panime selle kirja. praegu on meie töö peatunud kuni kella kolmeni paní předsedající. tere päevast, kolleegid, istung jätkub ning äh, eilne protokoll on kättesaadav, kui kellelgi kommentaare ei ole, siis on eilse istungi päevakorra äh,, äh vabandust, eilse istungi protokoll kinnitatud. ja nüüd on meie aruteluks äh, sotsiaalne Euroopa digimaailmas. meenutan, et äh, meil ei toimu vaba mikrofoni vooru ja samuti ei ole võimalik esitada sinise kaardi küsimusi. kõigepealt on sõna äh, autoril, härra Erdogi neljaks minutiks. suur tänu, lugupeetud äh, president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. suur tänu kõigepealt selle võimaluse eest rääkida digitaalsetest tehnoloogiatest, mis ähm, pakuvad meile väga suuri võimalusi otse meie sõrme otste all ja mitte kunagi varem ei ole nii paljudel inimestel olnud võimalik õppida, osaleda, luua. paraku ei ole paljudel eurooplastel vajalikke teadmisi ja oskusi digitaalmaailmas tegutsemiseks, et digitaalset revolutsiooni täielikult ära kasutada. eile tähistasime turvalisema internetipäeva, kuid kas üks päev aastas on ikka piisav, et rõhutada seda, kui oluline on meediapädevus, et tagada inimeste turvalisus? Euroopa haridussüsteeme tuleb seega ajakohastada, et vähendada digitaalset lõhe ühiskonnas. tahaksin tänada eelkõige ka Soome eesistumist, et nad oma eesistumise ajal pakkusid inimestele võimalusi tasuta kursusteks, et harida neid digitaalselt. tehisintellekt annab inimestele, ühiskondadele tohutuid võimalusi kuid on väga oluline, et me mõtleksime siinkohal tööhõive ja sotsiaalpoliitikale, mis peavad äh, sammu pidama digitaalsete arengutega tööturul. meil on vaja sotsiaalset kokkulepet selle uue maailma jaoks, sealhulgas alampalka, kollektiivsete läbirääkimiste tugevdamist ning eelkõige peab olema inimestel võimalus ka mitte olla kättesaadav. me peame tagama õiglased töötingimused töötajatel, ükskõik, kas nad tegutsevad veebis või sellest väljaspool ning daamid ja härrad, me peame midagi ette võtma internetihiidudega, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. makse tuleb maksta seal, kus toodetakse kasum. Euroopa Liit vajab uut õiguslikku raamistikku tehisintellekti ja robootika valdkonnas, sealhulgas peavad olema tagatud põhiõigused Euroopa Komisjon tutvustab järgmisel nädalal valget raamatut tehisintellekti kohta ja seal tuleks kindlasti käsitleda ka turvalisust ja vastutust. Algoritmid peavad olema kallutatusest vabad ei ole lubatav, et nad diskrimineeriksid näiteks soo või rahvuse põhjal. meil ei tohi olla tehisintellekti ilma eetikata, seetõttu kutsume üles